ja läheme edasi ja järgmine päevakorrapunkt puudutab siis nõukogu ja komisjoni avaldusi olukorra kohta Honduras'es. ja meie esimene kõneleja on nõukogu nimel jällegi härra minister Pilt. suur tänu, härra president, maailm on väga suur, nagu me täna näeme. mul on väga hea meel selle võimaluse eest keskenduda mõneti täna siin olukorrale Honduras'es ja ma tahaksin öelda, et arengud äh, ei ole olulised mitte ainult Hondurase jaoks, vaid terve selle regiooni jaoks, üritan teha mõistlikult lühidalt eelmisel kuul käivit- äh,, plahvatas see kriis ja me oleme nõukoguna hukka mõistnud äh, sõjaväelise rünnaku president Zelaya vastu, kes on demokraatlikult ametisse valitud. see on põhiseadusliku korra rikkumine Honduras'es. me kutsume üles ähm, selle põhiseadusliku korra taastamisele mm, ja seda täies mahus ja oleme nõudnud, et kõik osapooled hoiduksid vägivallast Eh, või viidetest vägivallale, et üritada leida kiire ja rahumeelne lahendus. samamoodi, nii nagu me eeldame, ka Euroopa probleemide puhul, et Euroopa Liit peaks võtma juhi rolli, loodame me nüüd ja eeldame, et terve ülejäänud maailm meid, meid toetab, loodame, eh, peame me, eks me peaksime nüüd panustama Ameerika riikide organisatsioonile ja toetama nende jõupingutusi, et leida läbi dialoogi ja kompromissi lahendus nendele probleemidele, millega nad on täna silmitsi. meie ees on olukord, kus ükski meie suursaadik ei saa oma tööd Honduras'es teha, neid ei ole seal, meil ei ole diplomaatilisi kontakte ka hetkel Hondurasega. me tervitame soojalt ähm, Costa Rica president Oscar Ariase hiljutisi jõupingutusi endine Nobeli pro-, äh, preemia laureaat, et äh, leida rahumeelne lahendus. Äh, seni on see aga osutunud ja mitte üllatuslikult väga raskeks ülesandeks. mind muidugi julgustab see, et on tulemas laupäeval järgmine kõneluste voor Riiasse juhtimise all. me toetame teda tema jõupingutustes ning kutsume mõlemaid pooli üles olema valmis minema kompromissile austades äh, täiel määral põhiseaduse iga sätet. ja lubage lõpetuseks öelda, et äh, me rõhutame Eh, lisaks eh, tänasele kriisile ka seda, kui oluline on õiglaste ja õigesti ajastatud eh, presidendivalimiste ku-, väljakuulutamine selle aasta lõpus. inimõiguste kaitse ja õigusriik peavad jääma demokraatliku valitsemise nurgakiviks terves maailmas, sealhulgas ka Kesk- ja Ladina-Ameerikas ja muidugi tervel Ameerika mandril suur tänu, härra minister ja sõna saab komisjoni nimel Äh, volinik Ashton. suur tänu, härra president ja suur tänu ka parlamendisaadikutele ja minulgi on hea meel panustada oma kolleeg Benita Ferrero Valdneri poolt ähm, sellesse debatti. räägime siis Honduras'es äh, valitsevast poliitilisest kriisist. pärast pikki aastaid näeme me äh, Ladina-Ameerikas jällegi institutsionaalset kriisi see näitab seda, kui nõrkadel alustel on õigusriik ja institutsionaalne raamistik selleks, et konflikte lahendada mõnedes Ladina-Ameerika riikides. Need riigid äh, kukuvad tihti kriisidesse, e-, eriti praegu, kus me näeme suurt poliitilist polariseerumist Euroopa Komisjon reageeris väga kiiresti ja näitasime üles muret äh, olukorra äh, kujunemise osas ja rõhutasime seda, kui oluliseks peame õigusriiki, äh, demokraatia ja demokraatlikult valitud institutsioonide põhimõtteid, me oleme julgustanud kõiki osapooli lahendama oma erimeelsused rahumeelselt, arvestades riigi õigusraamistikku ja julgustame kõiki asuma dialoogi selleks, äh, seda siis rahu ja demokraatia huvides. me oleme hukka mõistnud vägivaldsed sammud, eriti kuivõrd see on toonud kaasa ka inimelude kadu. ja kõik osapooled peaksid äh, üles näitama nii võimaliku, nii suurt või, eh, mõõdukust kui võimalik. komisjon on valmis toetama kõiki algatusi, mille eesmärgiks on eh, kriisi rahumeelne lahendamine ja mis kõik ole, mis kõik on suunatud põhiseadusliku korra taastamisele. nii nagu eesistuja ka ütles, me toetame Ameerika riikide organisatsioonide ja nende peasekretäri jõupingutusi, mis kahjuks aga ei ole vilja kandnud. me tervitasime soojalt eh, ka Costa Rica presidendi vahendustegevust ja me loodame, et tulemuseks on kriisi rahumeelne lahendamine. pärast Honduras sündmustest kuulas, kuulda saamist ning valitsusjuhtidega arutelusid otsustasime peatada Kesk-Ameerikaga järgmised partnerluslepingute läbirääkimised, need oleks pidanud toimuma kuuendal juulil Brüsselis kuid me loodame, et need arutelud siiski jätkuvad niipea kui võimalik. jällegi, nagu eesistuja juba ütles, on Euroopa Liidu eh, suursaadikud tagasi kutsutud ning eh, Euroopa Liidu saadik seal samuti, arvestades olukorda tõsisust. eesistuja liikmesriikidega teeme tihedat koostööd ja üritame leida siis eh, võimalusi selle kriisi kõige paremaks lahendamiseks praegu ei ole otsustatud koostööd veel peatada, kuid meie rahaliste vahendite eraldamine on siiski äh, külmutatud. me oleme vägagi hästi kursis, et Honduras sündmused võivad endast kujutada väga ohtlikut pretsedenti ja vähikäiku demokraatia arengus ning äh, tasakaalust terve selle regiooni välja viia. seega jälgime väga pinevalt seda, mis toimub ja toetame kõiki jõupingutusi rahumeelse lahenduse leidmiseks kavatseme jätkuvalt äh, hoida kursis ka parlamenti igasugustest arengutest, suur tänu. tänan, proua volinik. ja nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel. esimene kõneleja on härra Salafranco, kes räägib äh, Rahvapartei nimel. tänan, president fakt, et põhiseaduslik president äh, topiti lennukisse ja saadeti teise riiki, on demokraatlikust vaatenurgast äh, täiesti hukkamõistetav. härra president, minu arvates on tähendusrikas see, et näiteks Marius Vargas Llosa ja teised on olnud äh, silmitsi mitmesuguste probleemidega. see iseloomustab ähm, režiime, mis rikuvad inimõigusi ja piiravad vabadusi. nüüd me oleme siis olukorras, kus äh, Euroopa Liit peab andma oma panuse selleks, et olukord äh, normaliseeruks me peame rõhuma regiooni stabiliseerimisele, me toetame Oskar Ariase ettevõtmisi. kui toimuvad valimised, siis on oluline saata sinna ka Euroopa Liidu poolsed vaatlejad. ääretult oluline on see, et Euroopa Liit ei äh, kohtleksin riike ebavõrdselt, ei mõõdaks neid erinevate mõõdupuudega. meil tuleb äh, Ladina-Ameerika piirkonna arengule kaasa aidata, aga samas tähelepanu juhtida valitsejate vigadele ja ka härra Pilt ütles, et me peame olema selles regioonis aktiivselt esindatud. meil on assotsieerumisleping äh, mis äh, oleks juba peaaegu sõlmitud, on täiesti vale, et äh, siin lõivu maksavad nüüd valed riigid. suur tänu, härra Salafranca, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel äh, härra Janjes. tänan, härra president. rahvusvaheline üldsus mõistis Honduras'es toimunu täielikult hukka arvestades olukorra tõsidust. olukord on ohtlik äh, pretsedent. meil tuleb taastada demokraatia, see on äh, tähtis kogu kontinendi huvidest lähtuvalt. Euroopa Liit äh, kutsus õigusega tagasi oma suursaadikud ja peatas koostöö ma olen nõus nõukogu presidendiga selles osas, et äh, koos tuleb leida Hondurase küsimusele lahendus. kindlasti tuleb vältida vägivalda ja allasurumist. praegu ei ole õige hetk analüüsida seda, milliseid vigu tehti, kas äh, näilisi või tõelisi vigu eelkõige just selle presidendi poolt, kellel oli veel kuus kuud äh, ametiaega. meil äh, tuleb äh, selgelt välja öelda see, et relvajõud rikkusid põhiseaduslikku korda ja seda tegi ka justiitssüsteem ebaseaduslikul viisil. loomulikult ähm, tuleb lahendada ka president Zelaya tuleviku küsimus, aga igal juhul praegu peame me nõudma seda, et ta uuesti saaks presidendi ametisse. tänan, härra Janjes. liberaalide fraktsiooni nimel saab sõna härra Bilbao, palun. proua Bilbao. eta arratsalde on legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak. estoy utilizando el euskera una lengua minoritaria que no es baski keel on vähemuse keel. see ei ole veel ametlik keel siin kojas. ma loodan, et tulevikus on sellel ka ametlik staatus ning ma saan rääkida oma emakeelt, baski keelt. ma usun ja ka minu fraktsioon on sellel arvamusel, et meil tuleb mõista hukka see riigipööre, mis aset leidis, nimetagem asju õigete nimedega osad on öelnud, et äh, tegemist on veaga, aga minu arvates ei peaks me praegu analüüse läbi viima. ei ole selge, milline on inimeste tahe, aga fakt on see, et koos komisjoni ja nõukoguga peame me tagama, et institutsionaalne ja põhiseaduslik äh, kord taastatakse Hondurase president äh, peab äh, tulema tagasi riiki, sellepärast et ta on inimeste poolt seaduslikult valitud. ma olen mures, kui ma kuulen, et osasid valitsuse liikmeid rünnati, samuti tekitab muret äh, see, et ähm, diplomaate on tagasi kutsutud. nagu volinik ütles siis me peaksime toetama Ameerika riikide organisatsiooni, et leida sellele probleemile lahendus. minu fraktsioon ütleb selgelt välja, et meile, eurooplastele, on oluline anda oma panus demokraatliku Hondurase tugevdamisesse. põhiõigusi tuleb austada. poliitiline dialoog peaks olema ainuke vahend, mida me kasutame selleks, et äh, arengut soodustada. samuti sooviksin toetada president äh, Oskar Ariast, Nobeli preemia laureaati. üks meede, mida mainiti olid äh, valimised, mis varsti aset leiavad, ma loodan, et need saavad olema demokraatlikud valimised ning et inimõigusi austatakse. praegune olukord äh, lubab läbirääkimiste jätkumist, äh, nii et ka sõlmitakse assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga. nüüd poolteist minutit, härra Romeva Irueda. suur aitäh! ka mina kasutaksin võimalust hukka mõista nii tugevalt kui võimalik eh, need hiljutised sündmused, mida tunnistajaks me oleme olnud Honduras'es, see on andnud meile võimaluse seda riiki vaadata, vaadata seda regiooni. mina olen seda teinud Kesk-Ameerika delegatsiooni aseesimehena viimastel aastatel, minu arvates on eh, eriti märkimisväärne siin see, et me uurime seda küsimust eh, esimesel päeval, kui toimuvad siin kojas poliitilised debatid, see on võtmeküsimus, on nii-öelda kurb au, et äh, nüüd on aset leidnud esimene riigipööre Ladina-Ameerikas kahekümne esimesel sajandil. tahaksin hukka mõista selle riigipöörde ja president Zaleja äh, võimult kõrvaldamise me ei, ja me ei saa tunnustada vahepealset presidenti härra Michelettit, me peame taastama põhiseadusliku korra me peame olema vastutustundlikud ja aasta kaks tuhat üheksa lõpus peavad toimuma usaldusväärsed valimised. me mõistame ka, et läbirääkimised assotsiatsiooni kokkuleppe saavutamiseks on takerdunud. peame töötama ka teiste võtmetegijatega koos, nagu Ameerika Ühendriigid, vaatame selliseid küsimusi nagu kaubandus, toetus ja loomulikult humanitaararengud aga minema ka nendest meetmetest kaugemale, me peame rõhutama vajadust viia läbi selge ja täpne uuring selle kohta, kes on vastutavad selle riigipöörde läbiviimise eest, me teame, et selle riigipöörde taga on väga palju erinevaid inimesi, me teame ka nende nimesid, ma usun, et Euroopa Liit peaks sellise uuringu läbi viima peame kindlustama ka selle, et riiki saadetakse rahvusvahelised delegatsioonid, kes toetavad liikumisi riigis sees, et nemad saaksid kindlustada, et demokraatia sinna naaseb. aitäh! aitäh, Romeva! nüüd äh, sulgeme fraktsioonide nimel kõnelejate nimekirja härra Ulli Maieriga, kes võtab sõna QNGL fraktsiooni nimel. suur aitäh, härra president! neli päeva pärast riigipööret otsustas äh, meie äh, fraktsioon saata mind äh, Gonzagalbasse, et äh, äh, uurida, millised on siin taustad. Äh, seal ma nägin, et puuduvad vabadused, et viiakse läbi repressioone sotsiaalliikumiste esindajad visati vangi haiglad pidid toime tulema tohutute hulkade vigastatud inimestega. sellise pildi sain mina. minu arvates on äärmiselt vajalik äh, jälgida neid meetmeid, mille on tarvitusele võtnud äh, Kesk-Ameerika riikide assotsiatsioon, olen nendega rääkinud äh, ja olen aru saanud, et äh, neil on olukorrast väga selge pilt kõik need äh, tegevused, mis härra Micheletti valitsus vastu võtab, need peetakse õigustühiseks. loodan, et äh, Euroopa Liit järgib sama käitumiskoodeksit, et kõik äh, teod, mille viib läbi Micheletti valitsus, on õigustühised, seetõttu ei ole me saanud ka saata Euroopa Liidu vaatlusmissiooni sinna, et äh, nad saaksid vaadelda neid valimisi, mille riigipöörde järgne valitsus kavatseb läbi viia. president Zelajan on väga selgelt öelnud, et äh, annab nädala aega läbirääkimisteks, aga kui selleks ajaks vastust äh, ja lahendust pole leitud, siis ta läheb siiski riiki tagasi. loodame, et äh, me austame seda otsust samamoodi nagu OAS ja nagu, ja nagu ÜRO seda teevad, ka Ameerika Ühendriigid jälgivad sama joont. ma arvan, et see nõudlik, range lähenemine, et president Zelaya läheb tagasi Hondurasesse, see peaks olema ka selline suhtumine, mis on Euroopa Parlamendil. kolleegid, ma loodan, et äh, Euroopa Parlament äh, mõistab riigipöörde väga rangelt hukka, et me toetame president Zelajat ja rahvusvaheliste organisatsioonide püüdeid seal. aitäh, härra Meier! meie järgmine kõneleja on härra Kadir Arif. president, aitäh! proua volinik, kallid kolleegid! kõigepealt ma arvan, et me peame äh, hukkamõistmisele riigipöörde, mis president Zelaya võimult kõrvaldas. see on täiesti vastuolus igasuguste põhiseaduslike väärtustega. uus president Mikeleti on iseennast võimule kuulutanud ja see meenutab mulle Kesk-Ameerika ajaloo kõige pimedamaid aegu, see on rünnak demokraatiale ja vastuvõetamata meile kõigile minu arvates on hea, et Hondurase osalus teatud rahvusvahelistel foorumitel on aset leidnud, tuleb tervitada ka president Ariase algatust, mulle tekitab muret Euroopa Liidu suhe selle riigiga. uue assotsiatsioonileppe osas on kokku lepitud Euroopa Komisjoni ja Kesk-Ameerika vahel. mulle tundub, et me peame siin olema täpsemad, kas komisjon Äh, on, ütleb nüüd, et äh, need läbirääkimised uue kokkuleppe osas peatatakse, kuni olukord Honduras'es paraneb ja stabiliseerub. teeksin sellise ettepaneku ja tahaksin, et komisjoni seisukoht oleks siin selgemalt väljendatud. teiseks, äh, see on üldiste eelistuste süsteem, arvestades, et siin on rikitud, rikutud inimõigusi pärast riigipööret eriti on rikutud väljendusvabadust, see õigust. GSP pluss on selline algatus, mis võiks olla kasulik, kui sinna on väga selged tingimused juurde seatud. Neid on riigipöördest alates rikutud, komisjon peaks uurima võimalust, kuidas ajutiselt äh, GSP pluss äh, eelised Honduraselt ära võtta. aitäh, härra Ariif härra Melanchon üheks minutiks. härra president, meie patsifistlikud põhimõtted ei peaks tähendama seda, et me jätame endast mulje, kui need, kes pööravad pilgu taolistelt riigipööretelt. riigipööre on seekord selline, mis paneb arvama, et äh, et justkui ei ole legitiimne demokraatlikult valitud president. Äh, president Zelaya oli äh, ju demokraatlikult valitud. ÜRO ja mõned teisedki regionaalsed institutsioonid hääletasid tema toetuseks äh, me ei tohi lubada, et äh, uues olukorras sõlmitakse kokkuleppeid riigipöörajatega. me peame äh, peatama igasugused äh, suhted selle režiimiga, seda seni, kuni demokraatlikult valitud president Zelaya oma kohale taastatakse, siin ei ole mitte millestki rääkida, me peame Ameerika Ühendriikidele ja Obamale äh, ka ütlema, et nad oma sõjaväelised ja kaubanduslikud suhted selle uue režiimiga peataksid koheselt. suur tänu, härra Melanchon. ja nüüd ähm, teavituseks uutele kolleegidele, et äh, järgneb äh, avatud mikrofoni voor, üks minut äh, kõikidele kõnelejatele, ma olen väga karm Äh, kõneajaga, meil on kaks kõnelejat, härra Soonik kõigepealt. daamid ja härrad, äh, olukord äh, Honduras'es eeldab seda, et me jätkaksime kindlameelset tegevust õigusriigi ja korra taastamiseks riigis selleks, et see konflikt äh, veelgi ei süveneks kahe osapoole vahel. seega ma toetan äh, härra Salafranca algatust. algatuse eesmärgiks on äh, siis võim-, uurida võimalust saata meie missioon Hondurasesse, Euroopa Parlamendi missioon. me peaksime jõudma sellise olukorrani, et osapooled omavahel vähemalt räägiksid ja et president Zelaya saaks oma ametiaja lõpuni pidada, ilma et muudetaks põhiseadust äh, ja et äh, tal ei tekiks võimalust siis saada tagasi valituks. Äh, selline lahendus võib-olla stabiliseeriks olukorda, see oleks võib-olla isegi vastuvõetav, osapooltele katkestatakse kõnelejad ja härra president annab sõna härra Guantassele. suur tänu, härra president ma arvan, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peavad äh, läbi viima vajalikud muutused selleks, et äh, see riigipöörde olukord lõpeks ja et president Zelaya saaks koju tagasi minna. me peame sellised äh, riigipöörded Ladina-Ameerikas lõpuks ometi peatama vaadake, millised edumeelsed ja demokraatlikud muutused ähm, on läbi viidud paljudes riikides, äh, muutused, mille aluseks on demokraatlikud vabadused ja mis äh, hõlmavad endas äh, demokraatlikku pooli, poliitikat ja mis uue, nagu uudiskolonialismi Mm, ajastust läbi murravad. Euroopal on teatavad äh, kohustused Ladina-Ameerika ees, kohustus tagada demokraatia ja solidaarsus. suur tänu! suur tänu, härra Hondis äh, ja nüüd saab äh, kuivõrd kõik parlamendisaadikud on oma sõnavõttu pidanud, nõukogu nimel sõna härra Pilt nagu ma aru saan, proua volinik ei võta enam sõna, härra Pilt, palun. härra president, suur tänu! kõik, kes on siin täna sõna võtnud, on minu meelest äh, kaitsnud demokraatiat ja äh, põhiseaduslikku korda terves Ladina-Ameerikas ja see hõlmab endas muidugi olukorra hukkamõistu. mis iganes on aga olukorra taust, ei saadeta valitud presidendi vastu sõjaväge ja vaatamata sellele, milline on taust, tuleb selgelt välja see öelda ja me olemegi seda teinud. kuid selleks, et olukord lahendada, peab äh, mingis, keegi kuskil järgi andma ja mingisugune kompromiss tuleb saavutada ja äh, nagu ma härra Salafrankalt ja teistelt kuulsin, on kõik veendunud selles, et äh, president Zelaya ilmselt selle kompromissi vabandust, Costa Rica president kõige parem mees selle äh, lahenduse leidmiseks. selleks läheb võib-olla üsna kaua aega, et mõlema poole äh, esindajatega rääkida, kuid oluline on siin ka see, et tal on nii meie toetus kui ka teiste Ladina-Ameerika riikide toetus. mis puudutab selle lahenduse iseloomu, siis äh, see on ähm, äh, president Arias otsustada, kuid nagu ma alguses ütlesin, põhiseadusliku korra taastamine on meie peamine eesmärk. president Zelaya äh, ametisse taastamine on ülioluline põhiseadusliku korra taastamisel, sellest ilmselt ei piisa ilmselt äh, tuleb ka teistele elementidele tähelepanu pöörata selleks, et põhiseaduslik kord taastada, kuid mida me nõuame on siis äh, president Zelaya ametisse ennistamine, äh, kuid see on oluline, äh, kuid mitte piisav samm ilmselt põhiseadusliku korra taastamisel, see on oluline meie suhetes Hondurasega, Hondurase arendamisel ning us-, Hondurase usaldusväärsusel ähm, ja demokraatia usaldusväärsusel kogu selles piirkonnas. suur tänu, härra Pilt! sellega me oleme jõudnud selle debati lõpule, lõpuni. mis puudutab ähm, ähm, parlamendi komisjonide ähm, koosseisusid, siis nimekirjad saadetakse teile e-postiga, nimekirjad pannakse ka tänase istungi protokollidesse ja tuleksin teile meelde, et muudatuse esituste ettepanek